loeme siis selle protokolli heakskiidetuks. samuti tahaksin teid teavitada teid sellest, et Hispaania vastavad ametkonnad on mind teavitanud sellest, et proua Magdalena Alvares vahetab vahetatakse parlamendis välja härra Sergio Gutierrez Prieto poolt, kes on siis tagasi ületavalt üheksateistkümnendast juulist äh, Euroopa Parlamendi saadik, ma tahaksin tervitada meie kojas uut saadikut, kui te olete kojas kohal, palun andke endast märku tundub, et mitte. Pole veel e, tuttav parlamendi kõikide koridoridega ja on ilmselt eksinud kuhugi, aga vastavalt artiklile kolm meie kodukorras tuleb kinnitada härra Prieto äh, mandaat, peame ära ootama ka kõikvõimalikud vastuväited tema liikmelisusele ja pärast seda siis saab härra Sergio Gutierrez Prietost täisõiguslik parlamendisaadik, kuid äh, ta peab esitama ka siis huvide deklaratsiooni, milles kinnitab, et tal ei ole ühtegi ametiposti, mis läheks vastu Euroopa Parlamendi saadiku ametikoha põhimõttega. lisaks sellele eh, pean teid teavitama ka proua Agnes Hankisi juhtumist, nimelt on tehtud ettepanek võtta temalt saadiku puutumatus, kuivõrd tema vastu on algatatud kohtumenetlus Budapestis, Ungaris, Ungaris rahvapartei fraktsioon on